et Krimm erikomisjoni mandaati, mis peaks lõppema kolmekümne esimesel märtsil kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal pikendatakse kuni kolmekümnenda septembrini kaks tuhat kolmteist ja seda kooskõlas siis kodukorra reegliga sada kaheksakümmend neli. kui kellelgi saadikutest midagi selle vastu ei ole, siis loetakse mandaat pikendatuks. kellelgi ei ole midagi selle vastu, hästi, niisiis mandaat on sellisel juhul pikendatud kuni kolmekümnenda septembrini. härra Tverish Äh, president, äh, mis puudutab äh, mandaadi pikendamist, Krimm komisjoni mandaadi pikendamist, mina olen aseesimees, meie kolleeg Alfano on selle komisjoni esinaine, CSBC pank maksab üks koma kaks miljonit eurot trahvi rahapesu eest ja meil äh, komisjonis on plaanis äh, luua fond, äh, kus neid rahve saaks siis näiteks sotsiaalseteks otsta-, sotsiaalseks otstarbeks kasutada näiteks võiks seda raha kasutada ka võitluseks inimõiguste rikkumise vastu ja ma arvan, et te võimaldate meil seda teha. jah, härra Tavares, Äh, see on äh, tõesti äh, üks asi ja ma olen täiesti kindel, et komisjon seda ka põhjalikult arutab. proua Alfano. aitäh, mina olen Krimm komisjoni esinaine ning mul on väga hea meel, et üksmeelselt otsustati pikendada meie mandaati. tahaksin tänada kolleege ning tahaksin teid teavitada, et möö-, möödunud nädala teisipäevast reedeni olin ma Washingtonis ning äh, kohtusin äh, ka sealsete rahandusministrite, justiitsministrite ja FBI juhiga ning äh, kõnelesime seal sellest, kuidas võidelda rahapesuga. USA arvestab vägagi selle, sellega, mida meie antud valdkonnas teeme ning äh, Äh, neid huvitavad väga meie komisjoni kohtumised, meie komisjonis on toimunud üle kahekümne istungi juba ja suur aitäh, et te meie mandaati pikendad, pikendasite. aitäh, proua Alfano. Äh, loodetavasti teie komisjoni äh, töö jätkub edukalt nüüd, kui teie mandaat on pikendatud. eile pärastlõunal president